Colleagues, ladies and gentlemen. kolleegid, daamid ja härrad, kell on kümme. Probably. nagu ma aru saan, kolleege on väga palju saali ees, aga hakkame pihta. sellegipoolest proua raportöör Patricia Toia on ka saalis nii et võimegi pihta hakata. raporti eelnõu siis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu ettepaneku kohta sagedusala nelisada seitsekümmend kuni seitsesada üheksakümmend megahertsi kasutamine liidus. nii et me räägime sagedustest. ja alustagem kõigepealt siis kontrollhääletusest, hääletus avatud räägiksite vähemalt? küsimus on, et kas te, kas te midagi Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tulemustest rõõmu valmistas? hääletage. hääletus lõppenud. osaliselt äh, valmistas siis kahekümne ühele protsendile rõõmu valimistulemus ja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 muudatusettepanekud sada kolmkümmend kaks ja sada kolmkümmend kolm võtaksime üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. no kontrollime ikka. mõnikord võiks muudatusettepanek sada kolmkümmend neli. rahvaparteile see on üks üle. rahvapartei, teid on liiga palju. hääletus lõppenud. selgelt tagasi lükatud ja läheme nüüd siis lõpphääletuste juurde. muudatusettepanekud, äh, mis on vastu võetud, nimeline hääletus, hääletus avatud. rahvaparteid on ikka üks üle. nüüd on korras, hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus. hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame institutsioonide vahelise äh, arutelu osas nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus lõppenud. suurepärane, ka see on vastu võetud proua Toia, meie raportöör, kallid sõbrad, palun andke võimalus proua Toiale, meie raportöörile. suur tänu härra esimees, ma lihtsalt äh, palusin korraks äh, sõna. ma tahtsin äh, nimelt tänada südamest kõiki kolleege, kes on aidanud meil saavutada see hea tulemus tänasel hääletusel. härra Höckmark, eriti suur tänu teile variraportöörina ja kõikidele teistele komisjoni liikmetele, kellele tänu see oli võimalik ja minu personaliliikmetele samuti. suur tänu! proua raportöörile, suur tänu variraportööridele ja kolleegidele. ja nüüd, kolleegid, läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number kolmteist, päevakorrapunkt number kolmteist, palun. Euroopa Kontrollikoda, arvamuste vahetus kontrollikoja liikme Alex Brenningmeieriga, kes on kontrollikoja liige ja ma paluksin teil siis härra Brenningmeier tulla siia ülesse. võtke palun istet. Euroopa Kontrollikoja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruanne. kallid kolleegid, palun vaikust kolleegid, palun lõpetage oma arutelud saalis, kui need on nii pakilised, need arutelud, siis haihtuge. Te, kaks varianti, kas lõpetate jutustamise või andke andeks, haihtuge. hakkame pihta kallid kolleegid, härra Brenningmeier vastutab Kontrollikojas konkurentsivõime ja majanduskasvu eest. enne kui ta liitus Euroopa Kontrollikojaga aastal kaks tuhat neliteist, oli härra Brenningmeier äh, Hollandis ombudsman ja kohtunik mitmetes kohtutes, näiteks ka kõrgema halduskohtu juures väga olulised ametikohad. lisaks sellele on ta ka pikaajaline akadeemik, filosoofia doktorikraad on tal Tilburi ülikoolist, juurateaduskonnast ja on Utrechti ülikooli auprofessor. ITRE komisjoni liikmete jaoks on väga oluline see, et mida arvab härra Brenningmeier kontrollikoja poolt siis majanduskasvu töökohtade ja Horisont kaks tuhat kahekümne peatükide osas. sõna on teile, härra Brenningmeier. suur tänu, härra esimees, selle mm, sooja vastuvõtu eest ja et te olete andnud mulle võimaluse rääkida siis peatükist viis äh, meie aastaaruandest ja peatükist viis Euroopa Liidu eelarves. teen lühidalt äh, ja tahaksin rõhutada ühte tähtsat asja. nimelt inno-, auditi innovatsiooni. ma tahaksin oma sissejuhatuses täpsemalt rääkida siis sellest, miks äh, on äh, innovatsioon auditis väga oluline, eriti Horisont kaks tuhat kahekümne kontekstis ja nagu te teate, innovatsioonivaldkond kuulub ka Horisont kaks tuhat kahekümne alla. alustagem siis peamistest teemadest ja räägime siis sellest, miks äh, äh, kasusaajad äh, ei toimi alati reeglite päraselt ja teisalt räägime siis selles, et et mis on siis täpsemad põhjused sellele Mi,. mida me siis äh, oma auditi jooksul nägime, Horisont kaks tuhat kahekümne puhul on eh, tehtud väga suuri muudatusi ja parandusi võrreldes raam, seitsmenda raamprogrammiga. ja me tegelikult heitsime siis pilgu minevikku. järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal saame rohkem juba teavet Horisont kahe tuhande kahekümne rakendamise osas, seekord pidime siis rääkima veel investeeringutest seitsmenda raamprogrammi kontekstis. ja kui me räägime nõuetele mittevastavusest, siis veamäär oli sellel aastal neli koma neli protsenti, aastal kaks tuhat viisteist. aastal kaks tuhat neliteist oli see viis koma kuus protsenti ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal neli koma null protsenti. ja võib tekkida siis küsimus, et kas tegelikult on tegemist olukorra paranemisega või ei. ja tegelikult ma ei oskagi üheselt vastata sellele küsimusele. sellepärast, et jah, osalt poolt jaa, hurraa, äh, on õnnestunud äh, meie volinikul veamäära vähendada viie koma kuuelt protsendilt neljakümne, nelja koma nelja protsendi peale. aga samas äh, tõuseb kohe ka teine tunne, et tegemist ei ole väga suure langusega. nii et järgmisel aastal võib see veamäär olla tagasi kuue protsendi peal ja kui te siis mu käest küsitate, et kas see on tõsine probleem volinik Moevas selle, siis ma pean vastama teile, et ei sest et äh, need näitajad, äh, need erinevused ei ole meie metodoloogiat arvestades eriti suured. ja tekibki küsimus, et kuidas Kontrollikoda võiks oma tööd muuta ja teiste komisjonide ja asutuste tööd muuta selleks, et saada parem ülevaade sellest, mis tegelikult on toimunud. esitasin selle küsimuse ka meie liikmetele Eh, ja auditi koostajatele, et mis selles poliitikavaldkonnas tegelikult toimub ja alati vastavad nad suhteliselt lihtsalt. peatükk viienda kogu tehingute summa pealt kümme üksikut tehingut katavad seitse koma, seitsekümmend seitse protsenti prognoositud vigadest. ehk teisisõnu, nelja koma neljast protsendist kolm koma kaheksa protsenti vigadest tuleb tegelikult kümne tehingu pealt ainult. ma võiksin nad äh, teile siin ette lugeda, kaks nendest on sellised, kus me juba aimame, et midagi on äh, tõsiselt viga ja oleme võtnud ühendust Olafiga, aga peamised äh, probleemid on tekkinud kuludeklaratsioonidega ja personalikuludega, mis on äh, kantud programmide alla. ja üsna sagedasti esineb veamäär, et palgatakse konsultante teatud projekti elluviimiseks. ja äh, tekib siis küsimus selles, et kas äh, ettevõttesisesed konsultandid oleksid odavamad või väljast sisse ostetud konsultant ja tegelikult läheb see vastu reeglitele, sellepärast et väljast ei saa üldse reeglite kohaselt osta sisse kallimaid konsultante. ja küsimus siis selle kohta, et miks need eh, vead eh, tekivad niimoodi. seitsmekümne seitsme protsendi puhul me saame täpselt öelda, mis selle vea tekitas siin jõuan järgmise teemani, nimelt puude taga ei nähta metsa. me oleme keskendunud reeglitele, kontrollime kogu aeg täpselt piinlikult reeglite täitmist. tõesti väga-väga täpselt äh, veame jälge ja siis oleme järsku silmitsi näiteks grandi lepingutega Horisont kahe tuhande kahekümne all. kui ma olen rääkinud teadlastega, kes Euroopa programmidest äh, on saanud teo-, toetust, ütlevad, et eh, see mudelleping on seitsesada lehekülge pikk. ja kui te olete teadlane, veate rahvusvahelisi keerulisi projekte, siis teil selle lepingu seitsmesaja lehekülje jaoks ilmselt ei ole aega ja mahti. ja probleem on ka selles, et auditisüsteemi on sisse kirjutatud ebausaldus, nimelt kui äh, reeglitest hetkeks kõrvale langute, langete, peetakse teid kohe petiseks. ja siit ma jõuan järgmise äh, arvamuseni. et miks äh, Euroopa Liidu fondide kasutajad äh, ei vasta alati nõuetele, sellest olen rääkinud nii äh, volinik Moevase kui Georgia, Georgievaga ja äh, komisjoni töötajatega ja ka Horisont kaks tuhat kahekümne alt ja seitsmenda raamprogrammi alt toetuse saajatega. ja küsimus, miks kasusaajad ei jälgi alati nõudeid, sellel on kaks võimalikku vastust. mõned ei tahagi seda teha, üsna väike osa, aga neid on, ja siis väga suur osa lihtsalt ei olegi võimelised seda tegema. Nad äh, teevad vigu Äh, aga mitte meelega. ja siin tulebki sisse see, et tuleb auditisüsteemi uuendada. innovatsioon siis äh, auditisektoris äh, lähenemine peab olema usaldusel põhinev. väga paljud, kellega me oleme rääkinud, on öelnud, et me oleme ometigi professionaalid ja me ei taha neid vigu teha. ja meil on vaja omalt poolt õiguskindlust. ehk teisisõnu, kui ma mõne projekti ette võtan, sellega kaasnevad minu jaoks kulud ja seega ma eeldan, et kuludeklaratsioonid äh, leiavad ka kinnitust äh, komisjonis ja kui sellega tekib tõrkeid, siis äh, tak-, takistab see ka meil meie tööd teha ja oluline on see, et äh, kasusaajad õpiksid nendest tehtud vigadest ja ka komisjon. ja seitsmes raamprogramm ja Horisont kaks tuhat kakskümmend oli teatud õppetunniks meile, aga võib-olla see õppetund ei peaks veel lõppema. üks väga tähtsatest punktidest on, et äh, tagasimaksmise süsteem on veelgi äh, veaaltim nii-öelda kui varem. see tagasimaksmise süsteem, hüvitamise süsteem, selle puhul jah, me oleme aastaid näinud seda, et seal tekivad vead lihtsalt ja võib-olla oleks äh, mõtestatum äh, näiteks kas äh, kindla summa väljamaksmine või äh, siis teatud äh, õiguste andmine selle asemel, et äh, meil oleks selline tagasimaksmise süsteem nagu, hüvitamise süsteem nagu praegu. ja õiguskindlus on samuti oluline, meie auditisüsteem on väga mitmekihiline kõik hakkab pihta ju äh, projekti tasandilt, näiteks ülikoolid, ülikoolidel äh, või ülikoolide grupil, kes on ühe programmiga seotud, nendel on oma audit, äh, audiitorid, komisjonil oma audiitorid ja kõik teevad, viivad neid kontrolle läbi, aga kas nad teevad seda ühtemoodi, kas nad räägivad omavahel? me teame, et komisjon astus väga olulise sammu, tuues, tuues sisse toetuskeskuse äh, Eh, mis siis aitab eh, kasusaajatele selgitada reegleid ja kuidas neid tuleks rakendada, nii et see on tähtis punkt. ja siin järgmine slaid on lihtsalt näiteks eh, Prantsusmaalt on see üle võetud. üsna selge skeem, aga teisalt te saate aru, kui palju on võimalikke kohti, kus tekivad siin küsimused, et Eh, kuhu suunas ma ikkagi peaksin siis liikuma? ja need reeglid on tõesti väga keerulised abikõlbulikkuse kohta. ja siit ma jõuan järgmise graafikuni õiguskindluse kohta eh, kaudsete ja otseste kulude juurde. Horisont kaks tuhat kakskümmend on olukorda mõneti parandanud, sest et äh, abisaajad äh, võivad äh, kuni kahekümne viie protsendi ulatuses äh, esitada kuludeklaratsioonid kaudsete kulude kohta ja öö, otsesed kulud siis on vastavalt esitatud deklaratsioonidele ja mis on tulemuseks? see, et on võimalik öö, vahendeid maksimeerida, kui öö, sinna lisada nii palju kaudseid kulusid kui võimalik ja ja kui alla tõmmata otsesed kulud, siis vähenevad ka vahendid ja siis abikõlbulikud äh, eelarveread, näiteks vesi, elekter, äh, muud taolised arved, et kas nende jaoks peaks olema siis eraldi arved või peaks olema osa tervikust. ja jällegi, siin on äh, tõlgendamisruumi ja loomulikult siis ka ruumivigadele, kindlasti öö, äh, segaduste tekitamisele ruumi. lihtsalt see oli näiteks selle kohta, mis, mis, mis võib probleemiks olla. ja siit ma jõuan oma sissejuhatuse lõpuosa juurde, et millise mi,, kuidas võiksite teie seda Äh, süsteemi parandada. kolm väga olulist punkti, kõigepealt äh, finantsmäärustiku äh, revisjon, teiseks mitmeaastase finantsraamistiku vahearuanne ja siis Horisont kaks tuhat kahekümne vahearuanne. siit jõuangi järgmise teemani. volinik Muevasse ja kolleeg Georgievaga meil siin tekkisidki kõige suuremad raskused. ma esitasin küsimuse, et mis on auditi aluseks. auditi aluseks, daamid ja härrad, on terve mõistus. kui te audiitorite käest küsite, et eh, millest te lähtute oma töös, siis nad vastavad teile tavaliselt tervest mõistusest. ja audiitorid kannavad terve mõistuse reeglitesse. ja järgmine samm on siis see, et me hakkame reegleid rakendama. ja rakendame neid reegleid väga karmilt ja see on õige nii ja tõesti, sellega saab kontrollida, kuidas raha kulutatakse, kas raha kulutatakse sihtotstarbeliselt, kuid lõpuks jääb üle ikkagi see küsimus, et kas see kõik, mis me ette võtame, vastab ikka tervele mõistusele. ja ma olen äh, volinikele heitnudki küsimuse, et kui me teatud poliitikavaldkondades auditeid koostame, kas siis äh, seal ikka valitseb terve mõistus sest see on Euroopa kodanike jaoks kõige olulisem küsimus, kas sellel asjal on ikka mingi iva sees. ja mina arvan, et see tähendab seda, et sellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja komisjon juba üritabki seda teha, et me keskenduksime tulemustele, mitte sellele, kas nõuetele vastatakse või ei. see on väga tähtis aga, ja peame alati olema avatud sellele, et teinekord terve mõistus on olulisem kui täpselt kirjas olev reegel. ja minu ettepanek teile oleks, et tu-, tooge palun finantsmäärustiku sisse artikkel null. et kõik, mis siin alljärgnevas dokumendis on kirjas, selle lugemisel tuleb alati lähtuda tervest mõistusest. ja siis selle peale vastab tavaliselt komisjon, et no kuulge, tervet mõistust ei ole, ei esine väga sageli. või pannakse see juriidilisse keelde. millised on kriteeriumid terve mõistuse kasutamisele? ja siis mulle jääb küll mulje, et on tõesti inimesed, kes ei saa aru, mis asi on terve mõistus, aitäh. suur-suur tänu. selle sügava mõttelise lähenemise eest. Te tõstate tõesti väga olulised küsimused, et et kuidas teha nii, et Euroopa Liidu eelarvest saada võimalikult palju kasu tõepoolest. tehnilise märkusena võin öelda seda, et teie aruanne avaldati kuu aega tagasi, ehk siis ta on täitsa uus dokument. ja teiseks, eelarve täitmise osas vead öö, äh, maksetes Äh, grandiskeemide tulemuslikkus ning eelarve tulemuslikkus, nagu te ütlesite, et kas sellel on mõtet? horisont kaks tuhat kakskümmend, jällegi väga oluline näide. ja peatükk viis, konkurentsivõime, majanduskasv, töökohad, eks see on päris palju ITRE pädevust sees Copernicus, Galileo, Connecting Europe ja jällegi Horisont kaks tuhat kakskümmend, nii et need mõle, mõlemad peatükid on meie jaoks tähtsad. härra Eeler Rahvapartei nimel. suur tänu teile, tahaksin kõigepealt tänada teid äh, Te ei rääkinud mitte suuri pitsilisi sõnu, nii nagu on Euroopas ikkagi kombeks, vaid te olete täiesti uue peatüki avanud parlamendi ja äh, kontrollikoja vahelises koostöös. tahaksin veel kontrollikoja raportist rääkida Euroopa Tehnoloogia Instituudi kohta mis meie jaoks oli võimalik teha siin samme, mis oli mitmete jaoks kergenduseks praeguse mandaadi jooksul ka näiteks komisjonile, aga tahaksin siin eelkõige puudutada koostööd parlamendi ja Euroopa äh, Kontrollikoja vahel. kontrollikoda on olnud äh, minevikus äh, sellisel positsioonil, kus äh, äh, kontrollikoda oli alati justkui varjuks seinal teiste institutsioonide kõrval ja äh, sellepärast me olemegi teinud äh, teatud muudatusi, äh, kuna meil oli teatud arusaami selle kohta, mida kontrollikojas tõesti arvatakse või mõeldakse. ja parlamendi ja kohtu vahel võiks olla äh, tulevikuprogrammis äh, ka äh, tõstatatud tugeva koostöö küsimus, mis praegu on hästi käima läinud, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend lihtsustamine. just on olnud lihtsustamine komisjoni jaoks. nii on võimalik komisjonile anda lihtsamini välja rohkem raha ma ei ütleks, et see nüüd oli, oleks äh, olnud põhiliseks eesmärgiks, aga igal juhul motivatsioon oli olemas, sellepärast et äh, nii ütles komisjon alati, et äh, nii ei ole meil kontrollikojaga mingisuguseid sekeldusi. no ei saa ju olla meie argumentideks see, et institutsioonid mõtlevad, et kuidas ei tuleks sekeldusi ei audit, ei audit, audiitoritega kontrollikojas või siis ka eelarve kontrolli komisjoniga ja nii edasi. eesmärgid peaksid olema hoopis teistsugused nüüd huvitav on see, et me räägime ikkagi alati kulumudelitest ühest küljes, aga siis on meil mõned juhtumid siiski, kus meil on hinnad äh, fookuses kus me räägime ühest kindlast summast äh, mingisuguse tegevuse ettevõtmiseks. süsteemselt on see huvitav muidugi sellest osast, et ühest küljest on väga keeruline raamatupidamissüsteem ja teisest küljest on siis raamatupidamise süsteem nii lihtne kui piibel, ütleb kõneleja. nimelt, äh, et ühe kindla summa eest saab teatud tegevust või teenust Need süsteemid ei sega üksteist, nad ei ole üksteisega seotud, kaks äärmust, kuidas raamatupidamist korraldada. ja sellepärast tekkiski küsimus juba eelmisel korral, meil on arvud, mis näidavad, et VKE-de osalemine eh, Horisont kahe tuhande kahekümnes eh, nad ei ole oma taotlustele saanud toetust nii et küsimus ei ole mitte ainult äh, vastuvõtmises äh, või võib-olla isegi natuke pettumuses VKE-de puhul, vaid et äh, need taotlejad, kes on palju pingutanud ja ei ole midagi saanud, on üks kolmandik nende hulgast, kes üldse VKE-de osas on toetust saanud. nii et kokkuvõttes on nendest programmidest osavõtt väga-väga kallis, iseäranis sellistel juhtudel, kus toetust ei saadagi. küsimus ei ole, küsimus on, kas majanduslikult on liiga kallis ühes programmis osaleda, kui taotlejaid on liiga palju, aga eelkõige, kui taotlemise ja osavõtmise kulud on liiga kallid ettevõtetele. ja tõesti, äh, uskumatu, kui need äh, arvud klapivad, on see, et äh, umbes kolmkümmend protsenti selles osas, mida me jagame, on osavõtukulud programmides. see on VKD jaoks täiesti katastroofiline olukord ja loomulikult majanduslikus mõttes ei ole see üldse äh, võimalik. nii et nagu ma ütlesin, kui me vaatame raamatupidamis- äh, ja arvepidamissüsteeme, siis ei saa ju niimoodi olla, et samasugused projektid, samasugune töö äh, jagatakse kolme erineva raamatupidamissüsteemi järgi, see on ka õiguslikult väga kahtlane. me hindame Äh, rahvuslikust äh, äh, aspektist firmasid teistmoodi kui rahvusvahelisest ja neid allutatakse erinevatele arvepidamissüsteemidele. seega küsimus, kas on tõesti mõistlik, et meil on kaks suurt uurimistoetuste võimalust Euroopas ehk liikmesriigid ja Euroopa-ülene ja meie ütleme Euroopa tasandil, et see, kuidas liikmesriigid oma arvepidamist peavad, ei ole meile äh, vastuvõetav, nii et meil peavad olema oma arvepidamissüsteemid. võib ju olla näiteks niimoodi, et ühe projekti äh, arvutamine äh, toimub Soomes soodsamatel tingimustes kui näiteks suurema konkurentsiga Saksamaal, aga küsimus on, et kui oluline see majanduslikust aspektist on, see hindade erisus äh, ja teisest küljest, kui meil on äh, liikmesriikide arvepidamissüsteemid, meil on samasugused institutsioonid, samasugused projektid, äh, äh, samad inimesed, kas siis on tõesti mõistlik, et meil oleks kaks erinevat süsteemi? kas usaldamatus arvepidamisse liikmesriigi tasandil ei ole, on tõesti nii tõsine, et meil on see mõttetu Euroopa keerukas süsteem veel sinna juurde vaja lisada? ja kui me teeme jälle mingisugused lihtsustused, kohandamised ja nii edasi, me räägime sellest palju, aga kui me vaatame näiteks eh, dokumente, mis on lihtsustamise teemal kokku pandud nii parlamendis kui komisjonis, eh, need on tõesti tuhanded lehed pikk, siis kas see lihtsustamine ei eh, tekita jälle keerukuse, keerukust teise ja järgmise programmi jaoks. seega, kas on mõistlik kahte erinevat arvepidamissüsteemi liikmesriikide ja Euroopa-ülesel tasemel alal hoida. ja mina isiklikult olen nüüd äh, äh, raamprogramme kuus, seitse, Horisont koos äh, härra Puusekiga siin üle vaadanud ja arutanud. Teie aga olete esimene, kes seda diskussiooni on jälle meile avanud siin ja seetõttu on oluline just see, mida te ise ka ütlesite, me peaksime need põhimõttelised küsimused endale jälle esitama, muidu meil on selline näiv lihtsustus, mis äh, vajab seitsesadat lehet, äh, lehekülge, et selgitada, mikspärast see just lihtsustus on, aitäh uh,! Thank you very much well.... suur tänu! järeldus oli kuidagi ootamatu. aga ma arvan tõele väga lähedal järgmine kõneleja, Sean Kelly. suur tänu. tänan kõnelejad selgete äh, seisukohtade eest. ja see, mida ta ütles, ehk siis, et mõned abisaajad ei täida nõudeid, kuna neil puudub vajalik ekspertiis, aga hullem veel, mõned ei täida nõudeid, sellepärast nad ei ole, ei tahagi midagi saavutada. ja et siin on vaja karistust ja mina tahaksin teada. Need, kes ei saavuta tulemusi, kas see juhtub nendega esimest korda, juhtub nendega üks kord või juhtub see korduvalt? ja mis, mida on nende vastu ette võetud sellisel juhul minevikus? ja kui nad tõesti korduvalt ei saavuta tulemusi milliseid rakke-, milliseid karistusi tuleks siis edaspidi rakendada, see on ju täiesti ennekuulmatu. Euroopa Liidu vahendid lähenevad, lähevad erinevatele organitele, kes meelega petavad ja siis pääsevad puhta nahaga, see on ju lubamatu. ei ole ka kunagi varem kuulnud, et tervet mõistust, tervele mõistusele viidatakse nii sageli siin parlamendis <laughs> ja tervitan seda. aga üheneksin härra Reileriga, kes äh, ütles, et on eri, kolm erinevat tüüpi raamatupidamise süsteemi. see ei tundu eriti tervemõistuslik. kas te võiksite veel selgitada siis, millistes valdkondades võiks rakendada tervet mõistust ja ei rakendata? võtan siin härra Eeleri näite, see on üks. aga, aga mis me sellest niisama lihtsalt äh, räägime, see ei ole ka üleöö nüüd sekku-, selgunud, see on ju pikaajaline protsess olnud, nii et aeg on, oleks nüüd midagi ette võtta. oleks kena sellest ka kuulda, et midagi tehakse. suur tänu, lugupeetud kolleeg. härra Kohlitšek. mis siis Kohlitška? ah,. Madam Kudritška, sorry. proua Kurit-, Kudritška siiski, vabandust, ütleb esimees. ei ole päris sama asi. härra Kohlitšek ja proua Kudritska ei ole täpselt sama asi. ei ole probleemi. räägin siis poola keelt mina arvan, et äh, meil on vaja uuenduslikke auditeid, kuid veelgi olulisem on see, et on meil vaja uuenduslikke tegevusi komisjoni poolelt. see lihtsustamine, millest te rääkisite on ju meil eesmärgiks. kui kui lepingul on seitsesada lehekülge pikk, kui grandi leping on seitsesada lehekülge paks, siis või saab grandi ainult äh, see, kes kasutab ekspertfirmade tegevust ja need firmad teenivad selle pealt äh, korralikult. see toob kaasa suured kulud äh, teadusasutustele. projekt, kogu see projektide ettevalmistamine ja oht seisneb selles, et väga sageli asjaajamine on ja, ja, ja formaalsed põhjused on peamine põhjus, miks äh, taotlused tagasi lükatakse. kas te olete kontrollinud, kui paljudel juhtudel äh, lükati grandi lepingu taotlused tagasi formaalsetel põhjustel. sest äh, tegelikult teaduslik kvaliteet osutub siis vähem oluliseks kui äh, vormistuslik, formaalne nõuetele vastavus. kas teil on infot selle kohta, kui paljud on tagasi lükatud? suur tänu kas keegi soovib veel sõna? jah? jah, proua. proua Veering. jah, mul on, tänan ja mul on mõned küsimused. kas komisjon on arutanud horisont, on arutanud Horisont kakskümmend kakskümmend ja struktuurifondide suhet, kuid esimene Horisont kakskümmend kakskümmend raport sisaldab väga vähe infot nende sünergiate kohta. komisjonil on kavas detailne hinnang Horisont kakskümmend kakskümmend vahearuande raames, see avaldatakse aastal kaks tuhat kaheksateist. kas teie meelest on piisavalt aega selleks, et puudustest sellisel juhul üle saada? järgmine küsimus. peatükis neli raportis räägite te veamäärast neli koma neli protsenti, mis on seotud tehingutega. mis on, kuidas seda võrrelda teiste vahendite kasutamisega ja kuidas on sellega seotud ex ante kontroll, kas see võiks aidata probleemi lahendada? kas see oht ähvardab ka Horisont kakskümmend kakskümmend küsimust? raportis öeldakse ka seda, et erinevad rakendusasutused on raskustes ühise seisukoha leidmisel selle kohta, kuidas rakendada auditi soovitusi selleks, et tagasi saada nõuetele mittevastavaid kulutusi. milles see arusaamatus seisneb ja kuidas seda lahendada nii, et, et raha õigesti tagasi saadakse. ja raport räägib siin ka sellest, et on hea, et komisjonil on toetuskeskus teadusrahade kulutamisega tegelemiseks ja eh, selleks, et rääkida, tegeleda ka auditistrateegiatega, kuid Te mainisite, et Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut, mis hakkab haldama üle kahe miljardi äh, suurust äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, eelarvet. kas on võimalik, et instituut integreeritakse kontrolliraamistikku ja miks seda siiamaani tehtud ei ole? suur tänu. suur tänu härra Eiler um,. The... mul on paar lisaküsimust. see struktuurilist küsimust. kontrollikoda teeb oma auditeid ja tegi ja on teinud neid minevikus, tuginedes reeglitele ning sellel, tuginedes sellele, kuidas raha on kulutatud ja eraldatud Horisont kakskümmend kakskümmend puhul rõhutatakse palju rohkem just tulemustele keskenduvat auditit. küsimus on, millisel määral see peegeldub komisjoni auditi tegemise viisis, nii palju kui mina tean, auditi süsteem pigem vastab mineviku põhimõtetele. ja samas meil on õiguslikus aluses nüüd tulemustele keskendumine kuidas need nüüd strukturaalselt peaks peegelduma selles, kuidas me audiitoreid valime või selles, kuidas me nüüd auditeerime, te avate ukse esimest korda EAT auditeerimisele. Te räägite kulumudelist. küsimus on, kuidas te näete vahu, vahearuande kontekstis nii mõlema, nii mis puudutab finantsraamistikku ja Horisont kaks tuhat kahtekümmend, kas me oleme üldse suutlikud produtseerima neid andmeid, mida te vajaksite? ja siis tahaksin küsida, kui on süsteem näiteks osalusreeglid minevikus, mil, mille eesmärgiks ei olnud sugugi struktureerida raamatupidamist või auditi läbiviimist. see oli, oli seotud põhimõttelisemalt teadusuuringutega. täielik kulutusi arvesse võttev mudel on seotud struktuuride, infrastruktuuridega ning projektipõhiselt raha eraldamisega. aga selle kõige investeerimine ei peegeldunud. siis me läksime pisut ajas taga, tagasi ja läksime lihtsama küsimuse juurde, kus antakse lihtsalt terviksumma aga küsimus põhimõtteliselt. on see, et, et me kulutaksime, kas, kas see, kuidas me nüüd kulutame, on väärkasutus või, või me ikkagi mõtleme tulemusele kõige rohkem seda me peaksime silmas pidama, kui me, kui meil on uued osalusreeglid ja, ja finantsperspektiivi vahearuanne. vastaksin võib-olla osaliselt ühele küsimusele, aga noh, räägiksin juhtimise kvaliteedist just projektide puhul. sama Äh, mida siis, mida siis haldab Euroopa Komisjon, Horisont kaks tuhat kakskümmend või siis seitsmenda raamprogrammi puhul mõningatel juhtudel ka liikmesriigid, tegemist on struktuurifondidega. ja siin võiks tegemist olla üsna sarnase juhtumiga. kas teie olete näinud juhtimises erinevusi? mis on teie kogemus juhtimisvõimaluste ja tõhusust, tõhususe vahe kohta, ütleme, komisjonis ja liikmesriikides? ja komisjoni esindaja Patrick Chaidilt paluksin ka nüüd järgmisena sõna võtta. suur tänu, esimees olen DG Research ja Innovationis tegelikult direktori asetäitja, nii et mul on väga hea meel äh, osaleda selles arutelus ja väga tore, et te korraldasite sellise õigeaegse arutelu. on väga hea näha, et teie komisjon äh, tunneb elavat huvi äh, finantsjärelevalve vastu. teadusuuringud ja innovatsioon, see meil on eraldi DG mitte ainult, äh, mitte DG Growth. aga me loomulikult äh, anname oma osa president Junckeri eesmärkide täitmisse loomulikult. kõigepealt, me oleme teinud äh, tihedat koostööd Kontrollikoja ja härra Brennik Maieriga, meil on, me väga tervitame seda äh, Äh, suunda, mida rõhutab raport e, peatükk viis, mis on olnud meie arutelu keskmes siin täna, on, hindab väga tasakaalustatult neid edusamme, mida me oleme teinud lihtsustamise osas, äh, mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, seitsmendat raamprogrammi, see, et on, on ühtne toetuskeskus mis toob kokku terve perekonna, kõik, kõik need EG-d ja agentuurid, mis on kaasatud Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend äh, ellurakendamisse, see on, see on suurenenud, suurendanud sidusust oluliselt. ja see on kindlasti parandanud äh, ligipääsu uutele IT-rakendustele kasutajate jaoks, nii et me tervitame Kontrollikoja järeldusi. me oleme nõus äh, tema soovitustega, töötame nendega koos edasi ja koos Euroopa Parlamendiga samuti, selleks, et kõike seda nüüd siis ellu rakendada. täna on siin rõhutatud kahte väga olulist äh, küsimust. kõigepealt, et tuleb kaugemale minna lihtsustamise teel. see on ka, ka volinik Moedase jaoks väga tähtis. olen, olen, mis mind on üllatanud on, on, on ka meie reeglite keerukus tegelikult, olen üsna uus meie teie ees. nüüd seitsesada lehekülge, see kaasab kõik äh, üksikasjalikud selgitused tegelikult. Grandi leping, mille meie tegelikult allkirjastame, on siiski natuke lühem dokument. kui tõsi on, et, äh, et dokumentatsioon on mahukas? ja detailid äh, tulevad sellest, et mitte sellepärast, et meil komisjonis väga meeldib pikki dokumente koostada, vaid sellest, et kui tekivad küsimused, kaasa arvatud abisaajate poolt või teiste osapoolte poolt, siis meie üritame anda väga selged vastused ja suunised, nii et inimesed saaksid aru, millised on eeskirjad. aga ma olen muidugi esimene, kes on nõus sellega, et kui me leiame lihtsamaid viise järgmises raamprogrammis, järgmist, järgmiste osalusreeglite osas, siis kindlasti peaksime väga energiliselt sinnapoole püüdlema ja mis veelgi olulisem, millest täna on räägitud, on see, et on meil vaja tasakaalu sisendi ja, ja grantide juhtimise ning tulemuste vahel. see tuletab mulle meelde seda algatust, mille algatajaks on volinik Georgiev ning samuti volinik Moedas teadusuuringute alal ehk siis, et eelarve peab keskenduma tulemustele ja küsimus on, kas koos kõigi sidusrühmade ja audiitoritega, kõigiga koostööd tehes, kas on võimalik leida tõhusam viis, kuidas mõõta ja hinnata tulemuse edukust? see, selle asemel, et üksikasjalikumalt ja keerukamalt läbi viia sisendi kontrolli ja üks olulisemaid, äh, ma arvan, tänase, tänavuaastase aruande järeldusi kontrolli, on kontrollikoja poolt, et nende veamäärad programmide puhul, mis äh, tuginevad õigustele, ehk siis äh, kindla summa väljamaksmise süsteem, siin on veamäärad madalamad kui traditsiooniliste süsteemide puhul, kui mõõst-, kui mõõdetakse sisendit nii et kui me saame selles suunas edasi liikuda koostöös teie komisjoniga ning eelarve kontrolli komisjoniga, siis me kindlasti jõuame jõudsalt edasi. ja veel paar lühikest küsimust, mida siin e-, tõstatati. kõigepealt paralleelsed raamatupidamissüsteemid, me oleme täiesti nõus, et mida rohkem abisaajad võivad kasutada omaenda siseriiklikke või sisemisi raamatupidasüsteeme, seda parem. me oleme selles suunas ka liikunud Äh, hiljuti ülikoolid viisid läbi uurimuse meie, meie abisaajad, see näitab, et nad jah, kasutavad oma süsteeme. me oleme töötanud ka selle kallal, kuidas äh, muuta rakendusreegleid ja liigume selles suunas ka kindlasti edasi, nii et olen täiesti nõus härra Eileriga. see on väga tähtis. ja ka tervemõistuslik olen siinkohal ka täiesti nõus härra Brenningmeieriga. nüüd sünergiad struktuurifondide ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel. härra esimees, te olete siin väga täpselt osutanud väljakutsele, mis meil sageli on. et äh, vahendite kasutamine Horisont kaks tuhat kahekümne puhul, see toimib tsentraalselt komisjoni poolt, kuid otsuse tegemine struktuurifondide rakendamise puhul on kohalike ja regionaalsete tegijate käes liikmesriikides. kuid see ei ole meid takistanud selles vallas aktiivselt tegutsemast ja ka härra Moedas koos äh, volinik Pürkiga on äh, teinud edusamme Seals of Excellence osas see on just selleks, et täita standardeid, mida eeldab äh, kaks tuhat kakskümmend rahastamine. kuid paraku äh, ta-, taotluste liigse suure hulga probleem toob ka selle, et me ei saa seda kõike rahastada. kuid ka me tegeleme sellega aktiivselt saab olema ka vahearuandes, mille kallal me praegu töötame, Horisont kaks tuhat kakskümmend osas ning me ürit-, me vaatame, kas järgmises raamprogrammis on võimalik midagi uut juba ette võtta selles vallas. ja kuidas nüüd tagada järjepidevus äh, raha tagasisaamisel erinevate asutuste puhul, kui tegemist on ühe ainsa abisaajaga. siingi tuleb leida tasakaal selle vahel, et mis on siis äh, siis äh, kontrolliva asutuse õigus ja vastutus ning, ning kuidas me saadame, saavutame üht, parema sidususe ja hea juhtimise, nii et nii et äh, ühine toetuskeskus ning ühine auditikeskus on olnud siin abiks, kuid ma olen nõus teiega peame sellega edasi tegelema. ning on tõsi, et Euroopa Tehnoloogia Instituuti äh, ühine toetuskeskus ei puuduta finantsjärelevalve ja finantsjuhtimine siin kontekstis on olnud ka Kontrollikoja huviobjektiks oma raportis. EAK-i kolleegid tegelevad sellega, ma tean ma vist olen nüüd vastanud äh, nii mõnelgi küsimusele. nüüd härra Kelly küsimus, et mida me siis teeme sellisel juhul, kui tahtlikult on tehtud vigu ja korduvalt. ma pean ütlema, et meil on siin täiesti nulltolerants pettuste suhtes. härra Brenningmeier on rääkinud juhtumistest, kus äh, kontrollikoda on asjad edastanud Olafile ka meie edastame asjad Olafile, kui me kahtlustame midagi meie auditi põhjal. ja me jälgime, järgime ka Olafi soovitusi väga täpselt. ja muidugi, kui on tõendeid pettusest, siis me pöördume siseriiklike <clears throat> kohtute poole, et nad äh, võtaksid midagi sellise tegevuse puhul ette ja komisjonil, nagu te ka võib-olla teate, on meil süsteem komisjonis kus äh, need, kes on pettusi äh, algatanud, need ei saa enam tulevikus äh, toetusi. Need petjad ja tahtlikud pettused, seda tõepoolest karistatakse väga jõuliselt. et Euroopa Liidu finantshuvid oleksid piisavalt kaitstud. ja mis puudub liigsetest taotlustest ja, ja raskest bürokraatia koormast taotluste ettevalmistamisel. see teeb ka meile tõsist muret. me oleme kasutama järjest roh-, kasutanud järjest rohkem äh, sellist süsteemi, kus on kaks faasi, esimeses faasis esitatakse lihtsustatud äh, projekt ja siis me nende põhjal valime välja potentsiaalsed äh, taotlejad, kes siis peavad kogu paberimajanduse ära vormistama. see muidugi pikendab pisut protsessi, siis tuleb läbi minna, läbi teha need kaks staadiumit, kuid äh, aga järgmises raamprogrammis tahaksime sama põhimõtte juurde jääda, suur tänu äh,. kas ma võin paluda, et meie külaline nüüd äh, vastaks küsimustele ja märkustele? suur tänu, härra Puusek, et andsite mulle taas kord sõna ja ma olen väga tänulik äh, Patrick Childi vastuste eest ja audiitorina on minu ülesanne vaadata, kas äh, komisjoni vastused on õiged, korrektsed ja peab ütlema, et härra Patrick Childi vastused äh, minu arust olid peaaegu õiged ja see lihtsustab minu ülesannet äh, selles vallas, et äh, ma saan vastata mõningatele küsimustele, mis olid täiesti äh, olulised ja silmatorkavad sellest suurepärasest debatist täna. mul on väga hea meel selle arvamuste vahetuse eest, sellepärast et see aitab meil teadus- ja uurimistöö rahasid paremini hallata. härra Eeler, teie viitasite sellele, et kindlasti on Kontrollikoja ja parlamendi vahel äh, oluline tugev koostöö, jah, tõesti, nii on. ja me saame niimoodi äh, informatsiooni edastada, mis on poliitikaotsuste tegemisel väga tähtis. üks äh, küsimus, mida te puudutasite ja seda ütles ka härra Child, et vajalik on rõhutada tulemustele orienteeritust jah, see võiks aidata. ja oluline on see, et kui me võtame ühe terviksumma, siis eh, tegelikel kuludel ja makstud summade vahel on vahel, eh, vahe, aga ülekandekulud eh, abisaajatele ja taotlejatele on samuti olulised, mis ilmselt ei ole väga viljakalt rakendatud. austatud äh, proua Poola parlamendi liige, ma ei hakka teie nime siin väänama. Teie esitasite sarnase küsimuse, minu arust äh, härra Patrick Child ka vastas sellele küsimusele juba, aga see oleks kindlasti oluline küsimus ka Kontrollikoja liikmetele. oluline on meil siin äh, vaadata, kuivõrd raske on nendele küsimustele vastata ja igasugused nõustamisettevõtted, kes programme ette valmistavad, loomulikult maksavad ka raha. nii et seda kõike tuleks võtta luubi alla. härra Patrick Child tegi märkusi ka selle kohta, kuidas liikmesriikide raamatupidamistavasid kasutada. muidugi Kontrollikojas on käimas arutelu ühtsete auditite, ühtsete eh, teabepunktide kohta. meie eh, audit, eh, mis puudutas EIT rahade kasutamist, programmi osaliste ettepanek on, et meil oleks väga konkreetsed, ranged, kõikehõlmavad auditid, aga üks, mitte kolm või viis. nii et äh, nad tahaksid pigem äh, äh, rangeid auditeid, äh, aga ühte. härra Kelly, kordamise küsimused, härra Patrick Child ka vastas sellele juba, aga mina võin kinnitada, et meie kontrollikojas koolitame oma audiitoreid selleks, et nad tunneksid ära neid küsimusi, mis on, on Olafile tähtsad, mitte et nad ainult Olafile ei edasta neid küsimusi, aga ka liikmesriikide vastavatele pädevatele institutsioonidele, et nad teaksid, mis täpselt toimub. ja veel üks küsimus, kas äh, tavamõistuse kohta on võimalik siin näiteid tuua, suurepärane. hakkame pihta. mina olen olnud kohtunikuks väga kaua aega ja reeglite rakendamine on elukutse ja ma ütleksin, et see on kohtunike elukutse sisu ja vahel äh, audiitorid vaatavad, kuidas reegleid rakendada ja siin rakendub kohe ka tava või äh, mõistus. Äh, kui reeglist, reeglitest rääkima hakatakse, siis kõigepealt räägitakse äh, selle re reegli sisust, aga tähtis on vaadata kõigepealt reegli konteksti ja edasi vaadata, mis on selle reegli eesmärk ja kui te võtate nii teksti, konteksti kui ka reegli eesmärki arvesse, siis võite tulla täiesti öö, äh, mõistliku järelduseni. näiteks äh, nõuande, äh, nõuandekulud. kui konsultatsiooni ja just väliskonsultatsioonide kulud on institutsioonil, siis välis, konsultant võeti ühe projekti puhul palgale sellepärast, et selles organisatsioonis ei olnud sisekonsultanti. kuidas siis äh, selle olukorraga toimida? no saab öelda, et te rikute reegleid selleks, sellepärast et te võtate väliskonsultandi tööle. aga alati on oluline ikkagi astuda nende äh, kingadesse, kes seda tööd konkreetselt teevad, panna ennast nende positsiooni ja aru saada, mis on nende probleemid ja siis saame teada, kes on kurikael ja kes teeb oma tööd lihtsalt professionaalsel moel. ja kui te näiteks panete kirja selle äh, finantsreeglistiku, äh, kui audiitor märkab äh, viga, peab ta küsima küsimuse mikspärast ja kui see küsimus on esitatud, siis on meil võimalik õppida, miks on asjad viltu läinud ja saame parandada süsteemi Ehm, selle asemel, et lihtsalt öelda, et vot, viga on tehtud, eh, jah, aga miks, miks on see küsimus? nii et eh, kui teil läheb eh, õnneks reegleid sisse viia, siis edasi on igal äh, kontrollikoja liikmel, kõikidel audiitoritel ülesanne küsimus küsida, miks, ja siis on võimalik vältida ehk ka vigu, mis on üleüldiselt abiks siis edasi. EIT ja kontrollraamistik. ma arvan, et see on küsimus kindlasti, mida komisjon peaks käsitlema. ja samuti lõpptulemuste küsimus ma mainisin seda küsimust, mis võib-olla lõhestab praegu komisjoni ja kontrollikoda, sellepärast et Nad, nende veamäära arvutus on erinev. näiteks eh, Kontrollikoda töötab ainult veamääraga aasta, iga-aastasel baasil, nii et eh, need numbrid ei lähe kokku. oluline on vaadata eh, seda lõplikku veamäära, millega töötab koos, mille kallal töötab komisjon, sest et see on lõppkokkuvõttes väga informatiivne. ja siis viimane küsimus härra Eller, te küsisite Horisont kaks tuhat kakskümmend hindamise kohta ja ka vahe äh, hindamise äh, raames. Äh, seitsmendas raamprogrammis me oleme näinud seda, et poole tee peal on reegleid muudetud ja see ei ole olnud ka väga abiks. nii et Horisont kahe tuhande kahekümne hindamisel tuleks kindlasti seda võtta arvesse, kuidas on reeglite muutmine seda muutnud ja pärast hinnangut äh, ja Horisont kaks tuhat kahekümne vahearuannet ei tohiks olla rohkem reegleid, äh, vaid paremad reeglid. ja siis suur tari-, suurtaristuprojektide hinnaküsimus, see on tähtis küsimus, teie mainisite seda samuti. me teame, et komisjon töötab välja standardeid selleks, et saada aru eh, suurtest taristuprojektidest eh, ning eh, kuludeklaratsioonist väga väljendada. suur tänu! suur tänu kõigile teile nende märkuste, vastuste ja eelkõige selle aruande eest, sest see on olnud väga abiks meie töös rakendusaruanne äh, Horisont kaks tuhat kahekümne jaoks äh, on kokkupanekul, äh, kuidas see meie regioonides on praktikas toiminud, nii et kõike seda arvesse võttes on olnud väga vajalik see meie arvamuste vahetus ning väga hea meel on teie järelduste eest, suur tänu um,! Uh, head kolleegid, daamid ja härrad tahaksin nüüd kutsuda siia volinik Moedasse, kes on veidi varem juba kohal, nii et äh, oleme peaaegu valmis jätkama. dear Commissioner. Now. Uh, thank you very much. suur tänu uh,. Well uh,, dear friends uh,. We... armsad sõbrad. meie päevakorras on punkt neliteist mis on arvamuste vahetus Prima kohta. see on teadustöö ja innovatsiooni partnerlus Vahemere piirkonnas. ja meie juures on teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas. ja meie arvamuste vahetus toimub struktureeritud dialoogi raames. tahaksin öelda, et Carlos Moedas esindab siin Euroopa Komisjoni, aga teatud mõttes ka Portugali ja Portugal ei ole Vahemere riik. või siiski on, küsib esimees. ei ole, selge, mõtlesin ise ka nii, et ei ole. aga ma küsin teie käest väga olulist küsimust, sellepärast et näiteks äh, Läänemere nõukogus on ka Island. ma ei tea, kas Island on Läänemerele just väga lähedal, aga üks liikmetest on ta sellegipoolest. ja Norra tõesti ka Norra ei asu Läänemere äh, rannikul mitte ja, ja Island ka ei ole väga lähedal. nii et võimalik on näiteks, et Portugal oleks ka Vahemere riik selle loogika järel. nii et äh, teema on väga oluline, head kolleegid. vastavalt äh, artiklile sada kaheksakümmend viis oleme võtnud selle algatuse Euroopa Liit ja naabrus Vahemere riigid investeerivad äh, ühtselt äh, uurimis- ja innovatsiooniprojektidesse. Prima näol on tegemist esimese uue äh, Avera partnerlusega avaliku ja erasektori initsiatiiviga, mis on viimase kümne aasta jooksul välja pakutud ja kolmandatest riikidest on väga laialdane osalus sellesse. nii et tegemist on päris uute projektitüüpidega. niisiis oleme sellest teemast väga huvitatud ja see on Euroopa Liidu välisdimensiooni jaoks väga oluline mitte ainult siis meie Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas, kes on Vahemere riigid, aga näiteks ka Põhja-Aafrika riikides äh, ja Araabia riikides avaldab see mõju. nii et äh, tunnustavad sõnad, härra volinik, selle algatuse eest ja meie tahaksime teada, kuidas te sellist algatust näete Euroopa Komisjonis? olge lahke. Thank you very much, uh, Mr President. Äh, suur tänu teile, esimees. suur aitäh, austatud parlamendiliikmed selle eest, et kutsusite. mul on väga hea meel teile ette kanda täna äh, seda strateegilist äh, initsiatiivi, mis puudutab äh, partnerlust siis teadustegevuseks, innovatsiooniks Vahemere piirkonnas Prima. ma mäletan ja huvitav on see, et oleme siin saalis tagasi, sest minu kuulamise ajal just siinsamas saalis istusin siin all proua Toja istub ka siin saalis, härra Blanco Lopes ja härra Borrelli küsisid minu käest äh, just Prima algatuse tähtsuse kohta. ja ma mäletan detsembris kaks tuhat neliteist, mõned päevad pärast seda, kui mind määrati volinikuks oleme me, pidasime me ka täiskogu debatti Strasbourgis ja ma ütlesin, tahan olla kristallselge oma sõnades ja tahan edasi minna äh, sellisel moel, et oleks kõige tõhusam saavutada meie ühtne eesmärk tugevdada Euro-Vahemere äh, koostööd. Äh, lo-, ütlesin, et ma uurin selle ettepaneku sisu ja vaatan, kuidas on kõige parem edasi minna ja selle on nüüd volinike kolleegium vastu võtnud kaheksateistkümnendal oktoobril. kõigepealt siis strateegiline partnerlus äh, meie äh, riikid, äh, sõber, naabrusriikidega Vahemere lõunaosas on väga tähtis ja just vee ja toidu küsimus on see, mida järgmistel aastatel peaksime lahendama selles regioonis on äh, loomulikult visioon äh, nende väljakutsete kohta tulevikuks ja kuidas neile vastata. edasi äh, rahalised kohustused nende riikides, kes osalevad ja kolmandaks avaliku ja erapartnerluse lahendamine vastavalt artikli sada kaheksakümmend viis. miks siis Prima ja mikspärast olen ma olnud selle algatuse väga tugev toetaja? Prima eesmärk on läbi teadus- ja äh, uurimistegevuse äh, vastata meie aja kõige suurematele probleemidele. kõigepealt, kui me vaatame veeküsimusi, sada kaheksakümmend miljonit inimest äh, tänasel päeval tunnevad veepuudust teatud määral Vahemere piirkonnas. kliimamuutused on sellele kaasa aidanud, aga ka jätkusuutlik ressursijaotus ning ka äh, demograafilised probleemid. teiseks, ja veega seotult on loomulikult ka äh, toidu küsimus, sellepärast et põllumajandustootmine sõltub veest ja säästlik toidu tootmine on kogu Vahemere piirkonnale väga strateegilise tähtsusega. see mõjutab töökohti äh, ja toimetulekut maapiirkondades, töökohtade loomist ning territoriaalset arengut ja kolmandaks, lisaks toidule ja veele on äh, migratsioon, veesüsteemide vajakajäämised ning toiduaine tootmise puudused samuti on äh, nii majanduslikku kui sotsiaalset äh, stressi põhjutanud, põhjustanud. Need kannustavad inimesi kodupiirkondadest lahkuma ja panustavad rändele meil on vaja nende probleemidega toime tulla, aga selleks on vaja hästi koordineeritud lähenemist ja suurenenud investeeringuid äh, selleks, et probleemidele lahendust leida. millised on siis äh, oodatavad hüved sellest algatusest? see on meie jaoks kõigi jaoks oluline küsimus kuna mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid ja Vahemere riigid on panustanud, äh, näitab Prima Äh, meile kätte, kuidas uurimis- ja teaduspoliitika aitab äh, probleemidele lahendust leida, äh, kui võimendame liikmesriikide eelarveid ja toome kokku spetsialistid. oluline on koostada liikmesriikide ja osalejate riiklikud ühtsed programmid, niimoodi on võimalik innovatiivseid lahendusi rakendada vee- ja toidutootmise Äh, jätkusuutlikesse süsteemidesse. aga Prima pakub meie VKE-dele ka suurepäraseid võimalusi. lisaks oodatakse, et avalikud investeeringud võimendavad ja toovad endaga kaasa erasektori investeeringud ja sellel algatusel on positiivne mõju ka meie keskkonnale. ning keskkonnale survet vähendatakse seeläbi, et kliimamuutuste järelmeid pehmendatakse ja parandatakse veevarustatust. see toetab ka põllumajandussektorit, sest uusi lahendusi kasutatakse näiteks pinnase säästmiseks ja vee äh, paremaks jagamiseks. see aitab toime tulla äh, kodumajapidamistel ning poliitilised surved vähenevad ja väheneb ka rändesurve. Äh, kuidas siis Priivaga praegu lood? tahaksin rääkida mõningatest aspektidest, mis on meie debati jaoks oluline. kolmteist äh, osalejat on praegu Primas, ma arvan, et neliteist on nüüd see arv, sest enne kui siia jõudsin, nägin ka, et Jordaania on teada andnud, et nad äh, liituvad selle algatusega. aga viis minutit äh, tagasi sain alles selle uudise osaliseks Küpros, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Luksemburg, Malta, Portugal ja äh, Hispaania on äh, liikmesriigid. Äh, Horisont kahe tuhande kahekümnega on assotsieerunud Tuneesia ja Iisrael ning mitteassotsieerunud liikudest Egiptus, Liibanon ja Maroko ning nüüd ka siis neljateistkümne Jordaania nii et algatus laieneb. Saksamaa on juba väljendanud äh, oma soovi ka liituda selle algatusega. Tšehhi Vabariik äh, samuti otsustas hiljuti äh, võtta tagasi selle ettepaneku ressursipuuduse tõttu, aga nad on öelnud, et nad soovivad liituda ehk hiljem. ja algatus saab kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal alguse ja kestab kümme aastat. mis puudutab raha, siis kakssada miljonit eurot on osalejad riigid äh, panustanud ja sada kolmkümmend üks äh, ja pool miljonit äh, erinevas teis muus abis. komisjon lisab sellele kakssada miljonit eurot. volinik Hogani poolt võib öelda, et toetus oli kohe algusest olemas ja äh, seega rahastatakse Priimat ka Euroopa Komisjoni lisarahade poolt. Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarve osast on võetud äh, väga olulised äh, programmid ja liikmesriikide rahastamine kuulub programmidele, mis on tehnoloogiliselt arenenud ning eesmärk on loomulikult jõuda kõrgema kvaliteediga programm, pro-, projektideni see on meie strateegiliste eesmärkidega samuti kooskõlas, äh, kus osalevad mitmed riigid korraga. rakendamist juhatatakse läbi rahastamisorgani, tegemist on rakendusstruktuuriga äh, Prima IS ja eks ante kontrollid, äh, auditeerimine ning eks post analüüsid aitavad kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid. ja veel konteksti kohta minu viimane märkus. Prima on osa äh, sellest, et oleme avatud maailmale, see on poliitika prioriteet ning hea näide selle kohta, kuidas Euroopa Liidu rahvusvaheline koostöö teadus- ja arendustegevuses ning innovatsioonis aitavad äh, toim-, mm, inimestel toime tulla oma igapäevaelu väljakutsetega. see on äh, väga suur Euroopa Liidu poliitika ning just äh, on seotud ka üleilmse Euroopa Liidu äh, välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud äh, energia, veeküsimuste lahendamine ning toidutootmise probleemide lahendamine teaduse ja koostöö kontekstis. kolmeteistkümnendal oktoobril andis komisjon välja teise eduaruande selle strateegia rakendamise kohta. see aruanne näitab, et avatus maailma suhtes on Euroopa jaoks väga oluline selleks, et äh, saada tippsaavutusi äh, teadusvaldkonnas ning luua uusi ettevõtlusvõimalusi. aruanne rõhutab ka seda, kui oluline on üleilmsete äh, ühiskondlike väljakutsetega toime tulla kolmandates riikides, suurendades tegutsemist just tervishoiu ja kliimamuutuste valdkonnas. oluline on see, et meil oleksid äh, raamtingimused äh, ja võrdne äh, tegutsemisvõimalus teadlastele ja uurijatele kogu maailmas. tehnoloogia ja teadus, teadmised meie maailmas ringlema vabalt ning strateegia oluline osa on panustada ka Äh, üleilmsele strateegiale, mis Euroopa Liidul on äh, ühtse välis- ja julgeolekupoliitika hulgas. näiteks ka Arktika uurimine ja ühtsete ressursside ühtne juhtimine. ootan nüüd teie poolt järgmiste kuude jooksul, et te teete kõik äh, selleks, mis vaja, selleks, et Prima algatus võetaks kiiresti vastu Malta eesistumise ajal. läbirääkimistel olen äh, siin edu, äh, olen siin vahemeheks selleks, et võtta arvesse nii nõukogu kui ka parlamendi mureküsimusi. niimoodi ainult on võimalik, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses see algatus äh, tõesti käima läheb ja nii saame me äh, siis algust teha koostööd tugevamatel alustel oma Vahemere riikide partneritega. suur tänu! suur tänu teile, härra volinik! üsna selge sõnavõtt. rääkisite sellest, äh, kui äh, mitmel viisil on võimalik äh, kaasata liikmesriike ja ühtlasi, nagu ma aru saan, käima läheb see asi põhimõtteliselt aasta pärast. suurepärane. ja nüüd siis saavad sõna kolleegid fraktsioonide nimel. härra Eeler Rahvapartei nimel, palun. suur tänu suur tänu, härra volinik, et meiega liitusite. parlament on järelevalveasutus ja me tihti tahaksime ennast sellisena näha, aga loomulikult institutsioonina me peame toetama algatusi. ja ma arvan, et see algatus, millest te täna rääkisite, kindlasti leiab parlamendis toetust ja kindlasti tuleks minu meelest isegi selle ulatust laiendada. põhjuseid selleks on mitu kõigepealt äh, see sobib äh, praegu väga hästi valitsevate majanduslike oludega, nad tuleb majand-, majanduslikult tuleb Vahemere piirkond äh, rohkem ühendada Euroopaga, lisaks sellele pagulaskriisi küsimus Vahemerest on muutunud Euroopa jaoks tegelikult surnuaed ja lisaks sellele hiljutised arengud Ameerika Ühendriikides ja selles kontekstis kindlasti on Euroopa olulisus Vahemerel kindlasti tulevikus suurem. nii nagu ka Põhja-Aafrika rannikul, Egiptuses, Süürias. mul on teile ainult kaks küsimust. kõigepealt, eh, te nimetasite ühe sambana sisu poolest toidu temaatikat ja täiesti juhuslikult äh, on tulemas äh, samal ajal Food Kick ähm, programm ja kas ei oleks võimalik äh, selles, seda kuidagi seostada selle laiema algatusega? sest kui me vaatame seda, kui palju see huvi tekitas Euroopa Liidu Vahemere riigid suhtusid sellisesse algatusse äh, väga positiivselt ja parlament äh, tegi ettepaneku, et äh, meie Vahemere riigid tuleksid sellega kaasa. samas äh, teistes valdkondades nagu info ja tehnoloogia valdkonnas võiks seda samuti laiendada ka intelligentsete linnade projekti, et oleks võimalik Euroopa äh, Ehm, innovatsiooni ja tehnoloogia instituut kaasata rohkem meie programmidesse ja nende, ja nende öö, ettepanekud, mida siis nimetatakse KIK-ideks. ja siis üks märkus laiemas julgeoleku kontekstis. võib-olla peaksime me vaatama ka sellele, kuidas Horisont kaks tuhat kakskümmend läheneb julgeoleku äh, temaatikale. Nemad on ette näinud ka ühtse kaitse- ja julgeolekupoliitika missioonid äh, selles, selle all ja kindlasti on äh, see piirkond üks nendest, kus julgeolek on teemaks nii et kas äh, julgeoleku teadusuuringute programmis ja kor-, konkreetsemalt siis kaitse- ja julgeolekumissioonide vahel on ka mõtteid see algatus kaasata sinna? proua Toia, palun järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu ka teile, härra volinik, et te olete nii äh, hea mäluga te olete parlamenti hoidnud kursis ähm, selle teemaga ja samas on teil hästi ka meeles see ka, mida on teinud Euroopa Parlament selles valdkonnas. härra Puusek küll väljendas meie seisukohti väga selgelt, aga lühidalt siiski ütleksin me oleme väga huvitatud sellest programmist ja mitte ainult Vahemere-äärsed riigid. me oleme väga huvitatud Vahemere rikkuse ja jõukuse kasutamisest, see on jõukus, mis kuulub tervele Euroopale ja kindlasti, kui me selle potentsiaali ära kasutaksime, siis meie mõju selles piirkonnas suureneks. aga see ei puuduta mitte ainult, nagu ma ütlesin, Vahemere-äärseid riike, vaid ka teisi riike, nagu näiteks ka Saksamaad. üks punkt on kindlasti väga oluline nimelt äh, teadusuuringud sõltuvad majanduslikest, sotsiaalsetest ja inimarengust. vaadake sellele, millised on äh, lootused ja ootused lõunapoolsetes riikides, nii seadusandluse osas kui ka muidu. ärgem unustagem seda, mida need äh, riigid on meilt nõudnud. ka need rahvad kuuluvad Euroopa kultuuri hulka. mul on hea meel selle üle, mida te ütlesite avatud innovatsiooni kohta. ja teadusuuringute puhul on inimarengu jaoks olulised äh, mitmed punktid, äh, toit, äh, vesi ja nii edasi. Nendes valdkondades tuleks kindlasti välja arendada tugevad tehnoloogiad Euroopas on väga palju tehnoloogilist ja novaatorlikku uurimisteed, uurimustööd tehtud äh, väikeettevõtetes, kes on äh, meie majanduse selgroog. härra Eeler viitas juba teadmiste ja innovatsiooni kommunikatsiooniprogrammidele, KIK-idele ja nad on tõesti väga olulised sünergiat loovad äh, programmid ja loodetavasti kujuneb neist selle piirkonna jaoks oluline abi. kuid me peame seostama kindlasti ka meie Aafrika teised, Aafrikale suunatud teised meetmed sellega, mis töö selles osas käib nii näiteks Arengukomisjonis kui eelarvekomisjonis. lisaks sellele, kas need programmid ei võiks pakkuda ka sünergiat majanduskasvu toestamiseks Te ütlesite täiesti õigesti, ressursse tuleb kasutada nii tõhusalt kui võimalik, meie ressursse kui ka meie partnerite rolle, äh, vabandust, meie partnerite ressursse. kõigil oleks kasu sellest, kui tekiks sünergia. ma tõesti loodan, et leiaks, leitakse ka äh, eelarvevahendeid äh, nende ambitsioonikate programmide elluviimiseks. suur tänu, kolleeg Toia. proua Viering, palun ALDE fraktsioonist suur tänu, härra esimees, kõneleja ütleb, et ta jätkab hollandi keeles. austatud äh, härra volinik, äh, härra Moedas, ma tervitan teid äh, meie seas, muuseas me käisime teie koduriigis eelmisel nädalal ja kohtusime teie ülikoolide esindajatega rääkisime Horisont kaks tuhat kahekümne rakendamisest seal ja mul on teile esitada üks küsimus. Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, selle maht on äh, kaheksakümmend miljardit eurot ja ülikoolid osalevad äh, nendes programmides. ja iga ülikool, iga üks teadlane loomulikult tahaks rohkem raha, kui talle esialgu äh, pakutaks. Te rääkisite uutest võimalikest rahastamisvahenditest, praegu meil on aga need eelarvevahendid mis on jaotatud mitmele aastale, aga mis saab meie ülikoolide ja teaduskeskuste tulevikust, kõik nõuavad rohkem vahendeid, kuidas te kavatsete lahendada selle küsimuse tulevikus? suur tänu, proua Viering. selge küsimus. härra Kolitšek järgmisena, kuue fraktsioonist suur tänu, härra esimees. no kui on keegi teine, kes jälle tahab minu asemel sõna võtta, siis hea küll. kiiret mul pole, olen juba sellises eas. mul on mõned märkused. Vahemere lõunakallas selles piirkonnas kõige suuremaks probleemiks ilmselgelt vesi ja tuleb esi-, ehitada seal tamme ja kaeve, kaevusid. tšehhid äh, näiteks äh, omal ajal ehitasid äh, Liibüasse väga head äh, süsteemid, need on nüüd äh, hävitatud. Marokos, ma saan aru, on tehtud sarnast tööd, nii et selles osas on kogemusi väga palju nendes riikides ja minu küsimus teile ongi, et kuidas me saaksime aidata, kuidas me aitame selle projektiga inimesi, kellel on vaja joogivett äh, ja vett põllupidamiseks, niisutusvett? kuidas me saaksime toetada riike, näiteks Alžeeriat, Liibüat? nagu ma aru saan, praegu on seal olnud liiga raske, et äh, selleks, et üldse aidata, sest et äh, ei teagi, kes on seal valitsemas, aga tegelikult on kõikidel Vahemere äärsetel riikidel üks ja seesama probleem ja äh, abi, mis me võiksime neile anda, võiks ju olla sarnane. niisutus, metsade istutamine. meil oli varem selline projekt millega muuseas ehitati kõrbepiirile, Sahara piirile puudevöönd, selleks et äh, kõrbe mm, laienemist pidurdada. ja selliseid projekte on teisigi. nagu ma aru saan, sellised asjad oleksid olulised ka Jordaaniale ja teistele riikidele ja meie tšehhid jällegi omame väga suuri kogemusi selles valdkonnas. ja siis äh, taimede kaitsmine Tuneesias. nimelt üks maalapp, äh, seda hakati kaitsma kitsede eest ja kui kitsed sealt enam läb, üle ei jooksnud, hakkas seal imeväel kasvama täiesti uus taimestik. selliseid asju oleks võimalik teha võime ju niimoodi piirata näiteks kitsede ja, või muu karja liikumist teatud piirkondades ja niimoodi mitmekesisusele kaasa aidata. veel üks küsimus Süüria kohta. Süüria varem oli üks suurimaid toidutootjaid ja minu küsimus teile, kuidas me kavatseme kasutada Süüria varasemaid kogemusi? selles osas, kuidas sellises piirkonnas põllumajandust arendada. Nendel olid väga kaugele arendatud niisutussüsteemid. kuidas oleks võimalik need projektid hoida vee peal? minu meelest sellised projektid nagu Prima võiksid just selliste asjadega tegeleda, need oleks need teadmised ja abi, mis võiks taoliste programmide alt tulla meie partneritele. suur tänu, härra Kolitšek. proua Kudritška, teil on järgmisena sõna, palun. suur tänu, härra esimees, austatud härra volinik nagu üks kolleeg juba ütles, me käisime hiljuti Portugalis ja Andaluusias ja Kadissis äh, rääkisime me, kohtusime me, vabandust, ülikoolide esindajatega. rääkisime nendega näiteks veemajandusest, okeanoloogiast ja selles valdkonnas me näeme, tehakse ülikoolide vahel väga tihedalt koostööd. mille pärast on aga ülikoolid mures? nimelt standardite pärast. ühelt poolt, aga rohkem isegi sellepärast, et nendes riikides eh, ei ole tööstusstruktuurid väga hästi paigas, mis nende novaatorlikke ideid kasutada saaksid praktikas ja ülikoolid väljendasid ähm, mitmel, mitmes kohas äh, vajadust äh, VKE-sid näiteks toetada Prima partnerlus aga miks mitte mõelda mestimisprojektidele? kui see Prima pandi kokku üheteistkümne liikmesriigi palvel, nemad otsustasid, et rahad suunatakse sinna ja sinna riiki ja sellele ja sellele programmi vedajale. aga tegelikult võiks neid asju otsustada teistmoodi, vastavalt saavutatule ja selliseid äh, projekte oleme kasutanud äh, ka varem, kus äh, erinevad meeskonnad tegid omavahel koostööd teadusvaldkondades, ehk see niinimetatud teaming. Nendel oli väga selge eesmärk. koondati niimoodi kõige hinnatumad ülikoolid ja tehti siis koostööd institutsioonidega, mis olid ülikooli struktuuridest, ülikooli struktuuride kõrval. nii kujunesid välja teaduskeskused, inkubaatorid. sellised programmid kindlasti tõstaksid teadusuuringute kvaliteeti nendes kõikides niinimetatud vähem arenenud piirkondades, näiteks nagu Andaluusia või Portugal, on äh, tööstus vähe arenenud ja teaduslikke tulemusi tegelikult praktikasse üle kanda on väga raske. miks mitte kasutada baasteaduste jaoks äh, tiiminguprogramme kõik ja minu küsimus teile. kas äh, Prima partnerluse programmid on rakendusprogrammid? ja kuidas saada üle sellest, et tööstusel ei olegi praegu potentsiaali tegelikult neid kõrgelennulisi programme ellu rakendada? suur tänu, proua Ru-, äh, Ruiz. suur tänu, härra esimees alustuseks ma tahaksin tänu avaldada härra volinikule tehtud jõupingutuste eest Prima käima lükkamisel. ma tean, et teie ülesanne ei olnud kergete killast, aga komisjon on olnud ülioluline selle asja käima saamiseks, nii et teid tuleks kindlasti tänada. nagu enamus kolleege juba ütlesid, tegemist on suurepärase võimalusega äh, meie jaoks, mitte ainult sellepärast, mida see partnerlus äh, katab, äh, veemajandus ja põllumajandus, vaid ka sellepärast, et tegemist on äh, hädavajaliku mehhanismiga majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks ja, ja niimoodi me saame omavahel ühendada äh, Äh, demokraatia põhimõttelises lähtudes Vahemere põhja ja lõuna kallas, nii et tõesti, kui käised käärime, siis on võimalik saavutada siin ka häid tulemusi. mõned ettepanekud ka võib-olla, mis mul tekkisid äh, teie, teie aruannet lugedes. geograafilised piirkonnad ei ole sugugi valitud välja juhuslikult, äh, meelega on need niimoodi äh, Ähm, välja joonistatud, need on piirkonnad, mis vajavad abi. kuid kaasata tuleb need piirkonnad ka ise ja sellepärast ma olen natukene mures. nimelt äh, abikõlbulikud äh, projektid äh, on novaatorlikud projektid, sellised projektid, kus toode, mida välja arendatakse, on peaaegu juba et valmis minema turule. ja see piirab nende institutsioonide hulka, kes saaksid osaleda ja teiseks, nende riikide osalemine iseenesest on äh, positiivne nähtus, aga ma loodan, et äh, kogu, kogu see kava näeb ette ka eelarvelisi vahendeid. üks kõige olulisemaid probleeme Prima käivitamisel oli just nimelt see, et, äh, et need riigid, kes on raskustes, pidid ka äh, eraldama eelarvevahendeid, kuidas, kuidas, kuidas tagada see, et nad osalevad nendes programmides? suur tänu, proua Talli järgmisena. suur tänu, härra esimees ja suur tänu teile, härra volinik, hea meel teid näha meie komisjoni ees jälle täna sest et mul on veel meeles arutelud, mida me pidasime siin komisjonis mõned kuud tagasi ja te näitasite üles valmisolekut tõesti selle ettepaneku osas äh, konkreetseid samme astuda, nii et tõesti, nagu ma ütlesin, hea meel teid siin näha ja hea kuulda seda, mida te ütlesite ja komisjoni ettepanek on ka väga teretulnud. mina olen pärit Maltalt ja ma saan tõesti aru, kui oluline on äh, selline poliitika. ma vaatasin, mina lähtun sellesse Prima algatusse kui võimalusse koondada riigid, mis kõik asuvad Vahemere piirkonnas, väga suurtes raskustes olev piirkond ja saab tõesti nad tuua siis vaatamata raskustele kokku. samas aga äh, lööb, äh, samas lahendab äh, väga tõsiseid ja pakilisi probleeme, millega Vahemere riigid täna on silmitsi. nii et mul oli väga hea meel, et tõite välja need valdkonnad, millele Prima keskendub. olen nõus teie sõnadega et äh, ambitsioon tuleb seada kõrgele ja kutsun üles äh, kolleege mm, see ettepanek kiiresti vastu võtma. Malta eesistujariigina, tulevase eesistujariigina praegu ka panustab sellesse ja me tahame kahe tuhande seitsmenda, seitsmeteistkümnenda aasta esimesel poolaastal äh, selle partnerluse vastu võtta. Patricia Toia sõnad julgustasid mind samuti äh, ma tean, et ta on, ta tegutseb alati väga veendunult eh, ja saab asjad käima. aga mõned selgitused võib-olla komisjoni poolt. eriti, mis puudutab eh, seda kahe samba põhist eh, lähenemist rahastamisele artikkel kuus, praegu ettepanek oma sõnastuses äh, kas ta garanteerib selle, et äh, jäneseid ei teki, ehk teisisõnu Horisont kaks tuhat kakskümmend riike, kes äh, Priimaga ei ole otseselt seotud? ja kas äh, siis, kui me esimesest sambast teise kannaksime teatud vahendeid üle, kas see leevendaks praeguseid kitsaskohti? ja praegune ettepanek teiseks äh, ütleb, et eh, Euroopa vahendeid suunatakse sinna, kus eh, siis tooted on peaaegu et valmis tulema turule ja riiklikud panused eh, keskenduvad siis nendele asjadele, kus tehnoloogiline areng ei ole olnud veel, ei ole jõudnud nii kaugele. aga miks ei võiks Euroopa vahendeid kasutada kõikide projektide jaoks, ka nende projektide jaoks, mis on alles algusfaasis, mis te arvate sellest? ja, ja kuidas äh, nei-, se-, sellele teemale natukene konkreetsemalt läheneda. aitäh, äh, proua Talli. proua Viering uuesti. suur tänu, mul on veel üks küsimus äh, volinikule. meie eelmisel arutelul volinik mainis Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärke majanduskasv ja tööhõive Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend on kesk, keskendub teadusuuringutele ja teadusuuringutele ja kui me nüüd vaatame neid summasid, mis äh, Priimasse investeeritakse, kaks, kakssada miljonit äh, Horisont kaks tuhat kahekümnest. tegemist on ju teadusuuringute innovatsiooniprogrammiga. sellest ei saa ju uus struktuurifond või saab olema e mingi eraldi struktuurifond või jääme siis teadusuuringute fondi raamesse uh,? Thank, thank you very much And.... suur tänu, kas keegi veel soovib sõna? või võite ka teist korda sõna saada? teisi sõnasoovijaid ei ole Äh, tänan kõikide kommentaaride ja mõtete eest ja kogu selle töö eest, mida kõik on selle teema kallal ära teinud. ja vastaksin küsimusega, nagu ma saan. kõigepealt ma tänan, tänan härra Eelerit küsimuste eest. ja ka teie muude märkuste eest, mis puudutasid migratsiooni ja Euroopa rolli tulevikus, ma arvan, et me peaksime jääma avatuks eelkõige var-, varem kui kunagi, rohkem kui kunagi varem peaksime olema tõesti Euroopa lipulaevaks. mis puudutas teie esimest märkust, mis puudutas food kick'i, pean kindlasti ühendust kolleeg Tibon Raskisega, kindlasti räägin ka nendega, see on hea mõte et kuidas äh, ehitada silda Food Kiki ja Vahemere piirkonna vahele, see on igati hea mõte. ja ka teine märkus, mis puudutas äh, julgeolekut. ma arvan, seegi on huvitav mõte. nii parlam- ja ka parlamendis äh, töötatakse selle kõrval tõsiselt, nii et mul on väga hea meel, et te selle ettepaneku tegite. ja kindlasti me, kindlasti me omalt poolt teeme kõik, et need ettepanekud kaasata projekti, nii et suur tänu nende heade mõtete eest. proua Toia, samuti suur tänu. ma muidugi ei unusta asju niimoodi. ja väga tore on teiega siin taas kohtuda ja, ja rääkida asjust, mis on südamelähedased. Te oletegi teinud palju selleks, et rohkem tegeleda Aafrikaga, selle, sellest on rääkinud ka Federica Mogherini. FC kaks punkt null saab olema tõesti instrument, mida me saame kasutada. kui me räägime toidu ja vee probleemidest ja ma arvan, et need instrumendid ja see on ka muidugi Prima Äh, eesmärgiks. ma arvan, et uus Junckeri plaan või FC kaks punkt null Euroopa-siseselt ja Euroopa-väliselt, sa, see saab, see on, nad on väga head töövahendid. Te rääkisite ka nendest, kõigist nendest suurepärasest asjadest, mida me saame teha toidu ja vee valdkonna innovatsiooni edendamiseks. ja tõesti ongi tulnud aeg, kus digitaalne maailm sekkub ka selles sektoris. ja Prima võib siin olla sillaks. ka teised kolleegid rääkisid Euroopa rollist siin kus just Euroopa võib toidu ja vee küsimused ühendada ja siin digitaalne äh, aspekt on väga tähtis. kindlasti me teeme seda. siis äh, kaks küsimust. kaks küsimust proua saadikult kõigepealt rääkisite sellest, et käisite minu koduriigis. küsite, küsisite minult kahte äh, asja, mis on tegelikult omavahel seotud küsimused, üks äh, puudutas tulevikku ja eelarvet. valikuid teha on raske ning ajad saavad olema Euroopale rasked, kuid üks valik, ma arvan, äh, mille me peame kindlasti tegema on teadusuuringud, innovatsioon, teadusuuringud, ja ekspertteadmised ja kui me rääkisime neljast sajast miljonist eurost lähiaastateks, siis ma arvan, et see on õige ja tähtis Euroopale ja me saame kindlasti ja ka kiiresti selle otsuse vastu võtta. arutelud parlamendid, parlamendis siinkohal on väga tähtsad ja me loodame ka teie abile sest meie ettepaneku taga oli mõte, et me tegeleme ekspertteadmistega ühest küljest ja teisest küljest, kuidas saada need riigid, kes ei ole eksperttasandil, oiva tasandil, kuidas nad sinna jõuaksid. ja see viib ka teie teise küsimuseni, et kas tegemist on struktuurifondiga. ma mõistan, mida te silmas peate. ei seda me ei plaani. meie mõte on, et kui meie peamine eesmärk on äh, eksperttase, siis kuidas minna veel, kuidas, kuidas jõuda sellele tasemele nende jaoks, kes veel ei ole sellel tasemel. vastasel korral tekib lõhe. vaatame tootlikkust täna näiteks Euroopas ja me näeme siin lõhet, kus tootlikkus sõltub väga headest edukatest firmadest, kuid äh, see, sellest ei jõua mitte midagi keskmise tasemega ettevõteteni. ja IKT sektori puhul näeme väga hästi, et see tootlikkus peab jõudma ka inimesteni, teiste sektoriteni, toit, vesi, energia, tervishoid ja horisont kaks tuhat kakskümmend keskendub just nimelt selle oiva tasandile. ja see, seda ma tahtsin väga selgelt välja öelda, ma, mulle tundub, et see oli see, mida te, mida te tegelikult küsida tahtsite, et kas me nüüd tegeleme millegi muuga, ei, meie võtmesõna on excellence ja, ja mõte on selles, et me peame aitama just teisi, et nad oleksid edukad ja jõuaksid järele proua Kolitšek. Te tegite, te tegite mitu väga õiget märkust aruteludel parlamendis on kindlasti väga oluline just seda silmas pidada, jah, et me peame aitama ka neid teisi riike. Prima mõte on see, et me, et kõikide et mõelda, kuidas kõiki neid partnereid kaasata, kuidas nad saavad kõrgemale jõuda. Te rääkisite sellistest kogemustest äh, nagu Marokos ka samuti, jah, kus on väga head inseneriteadmised, aga kuidas me need inseneriteadmised viime innovatsioonini hetkel, kui maailm on järjest digitaalsem, kuidas siduda innovatsioon ja teadus ja kuidas siduda see teist tehnoloogia teiste valdkondadega. Need Prima on selline ekspertide vahelise ühenduse tee samuti. väljakutsed on lihtsalt niivõrd suured, et me nendega üksi hakkama ei saa, neid tuleb lahendada koos. aga lähemalt Äh, võin mina koos äh, oma meeskonnaga vastata teile Süüria ja teiste küsimuste kohta. Prima, ma arvan, tegelikult äh, on abiks kõikidele nendele riikidele, sest kui on, kui me leiame paremad lahendused, siis saavad kasu kõik ja see on ka suur samm edasi, abistamaks kõiki proua Kudritska järgmisena, kes ka külastas hiljuti Portugali. Äh, tänan selle meeldetuletuse eest. rääkides tiimingust ja twinningust, äh, lähinädalatel tuleme välja uute uudistega sellel teemal. ja isegi lähipäevil äh, ootame, saame rääkida häid uudiseid erinevatest tegevustest tiimingu ja twinningu osas. nii et äh, kuula, jälgige meid lähinädalatel, olge kuuldel. ja vaadates tulevikku ja vaadates, mida tuleb investeerida me peame jõudma se-, selleni, me peame aitama teistel riikidel saavutada suurepäraseid tulemusi. ja me ei tee seda mitte selleks, et kellelegi teenet osutada, meil on seda endal vaja. kui nemad ei ole oiva tasandil, siis ei saa ka meie olla. mul, ma räägin ju alati seda lugu, mida kuulsin tükk aega tagasi, aga see on mul alati meeles Luca Parmitano, Itaalia autor, selgitab äh, teaduse toimimist väga, väga suurepäraselt ja tema ütles, et teadus, teadus on nagu püramiid. kui tipp peab minema üles, see on siis see oivatase ja kui te tahate, et see oleks kõrgem, siis matemaatiliselt on ainult üks viis, kuidas seda teha, on laiendada alust. ehk siis, et see on üks asi, üks võrdlus, mida, mida ma alati meeles pean ja ma arvan, et ja, ja peame seda ka alati silmas. suurtööstuse puudus Andaluusias, Kadiisis, seda me näeme ka mujal kus ei ole piisavalt väga häid tegijaid, kuidas selle probleemi lahendaksite? ainus viis, äh, kuidas sellest välja tulla ja ma arvan, ka parlament siin ütles oma sõna, kui me arutasime Horisont äh, kaks, kaks tuhat kakskümmend väljatöötamist alles. Äh, head tegijad, kui me paneme nad kokku nagu, nagu mestimise või tiimimise puhul, see on parim viis edasi, kui me inimesed paneme kokku ja kui nad osalevad erinevates projektides, olgu siis tööstuse või ülikoolide vallas, siis äh, saavutatakse paremaid tulemusi. inimesed on ka siis uhked, kui ollakse osa grupist, kui äh, osa, osaletakse suurepärase ülikooli töös. see, see tekitab ka meeskonnatunde ja see loob uusi võimalusi VKE-de puhul ma arvan, et meie VKE-de instrumendi tulemused näitavad, et mõned riigid, kes on tõesti jõudnud kõrgemale, näitavad, et ka siin see VK, toimib see VKE-de instrumendi puhul. ja, ja, ja VKE-sid tekib sellisel viisil juurde. ma rääkisin ka meie garantiidest andsin viis tuhat äh, granti Horvaatiale. aga just tänu sellele grandile ma tegelikult äh, saangi tegutseda Horvaatias, selgitati mulle, sellepärast ei, ei, ei peagi tegu, tegutsema mujal. see andis äh, kellelegi võimaluse Horvaatias. see on täiesti täiesti unikaalne ja selle taga oli meie toetus. ja nüüd järgmine küsimus. ma rääkisin inglise keeles, sest siin on veel paar punkti, mis huvitab ka teisi ähm esiteks, me, me oleme väga paindlikud. nii et palju sõltub ka teist siin parlamendis. ma arvan, et see ettepanek oli, oli piisavalt paindlik, et vaadata asju erinevalt. ja kui te soovite erinevat vaatenurka, siis see rahuldab meid täiesti ja teie teine küsimus on seotud ka proua Talli küsimusega. see puudutas seda tasuta sõitja küsimust. ka teie tegelikult äh, mõtlesite midagi selle sarnast assotsieerunud liikmed annavad oma finantspanuse Horisont kaks tuhat kahekümnele liikmesriikide või assotsieerunud riikide üksused peaksid olema abikõlbulikud. see võimaldab viia parimad ressursid vajajateni läbi Prima meil on vaja põhja-lõuna partnerlust alati Vahemere puhul ja kliimaeesmärgid on tagada konkreetne mõju kohalikul tasandil, isegi kui osalevad üksused ei osale algatuses. kliimakontsentsus kontrollib seda läbi oma agenda ning läbi iga-aastaste arengukavade nii et riigid, mis ei osale Primas, neil ei ole mõju protsessile. tahtsin selle siinkohal ette lugeda, ma arvan. see on tähtis, tähtis aspekt, mida ma tahtsin selgitada. proua Talli küsis äh, TRL-i kohta. jah, me oleme paindlikud jah, me oleme nõus teie märkustega. ja ma vist vastasin juba struktuurifondi küsimusele. siis vist ongi kõik. Commissioner, thank you very much. suur tänu, härra volinik. väga hea mõte, millega meie liikmed ka nõustuvad mitte ainult need, kes siin on, vaid ka kõik teised. oli väga hea mõte, see oli väga hea mõte ka integreerimise mõttes, mõeldes meie naaberriikidele. see ongi meie kohustus, kui me tahame Euroopa Liidu olukord tervikuna parandada ja suur tänu veel kord ja suur tänu teie algatuse eest, kohtume ma ei tea, kas veel sellel aastal või järgmisel aastal, nii et äh, ilusaid jõulupühi teile! millal on hea jõulu, jõulutervitus jookide joomine, siis äh, on volinik ka kohal. suur tänu kolleegidele, kell kolm kohtume jälle. kosmosestrateegia on teemaks. kell kolm, suur tänu.